Euroopa Liit ei tohi äh, maha magada ohte, mis äh, lähtuvad äh, põgenikest. juba praegu tuleb teha ettevalmistusi selleks, et äh, tulevasi, mm, tulevaste probleemidega hakkama saada, aitäh! Uh, aitäh, sellega on fraktsioonide nimel kõnelejate ähm, ja järg lõppenud, äh, siinkohal sooviksin ma kasutada võimalust tervitada meie saalis delegatsiooni Brasiilia saadikute kojast, juhib seda härra Carlos Alberto Lereia, välisasjade komisjoni juht. delegatsioon osaleb esimesel Euroopa Parlamendi ja Brasiilia parlamentide vahelisel koosolekul, mis peegeldab see regulaarselt struktureeritud dialoogi Euroopa Parlamendi saadikute ning Brasiilia rahvuskongressi vahel. paluksin, et need plakatid te ära viiksite siit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 um,. The... ma vabandan selle häirimise pärast. see delegatsioon osaleb esimesel Euroopa Parlamendi ja härra president, kas oleks võimalik välja selgitada, kas selle intsidendi ta-, äsjase intsidendi taga on mõned saadikud? ma arvan, et kui kellelgi on informatsiooni Ehm, selle kohta, kes selle intsidendi taga ehm, võiks olla, eh, te võiksite ühendust võtta presidendi bürooga. mina jätkan. struktureeritud dialoog Euroopa Parlamendi saadikute ning Brasiilia Rahvuskongressi vahel, nii nagu see on ette nähtud Euroopa Liidu Brasiilia strateegilise partnerluse tegevuskavas ja nagu seda on kinnitanud Euroopa Parlament oma soovituses nõukogule kaheteistkümnendast märtsist kaks tuhat üheksa. olete teretulnud. ja nüüd me jätkame oma arutelu, esimesena härra Kasuliidudes.